Well, dear colleagues. Need kolleegid, minu jaoks on väga hea meel tervitada siin härra äh, Sheikh Humam Hamudit, kes äh, on äh, Iraagi parlamendis välisasjade komisjoni esimees ta kutsuti siia kohale meie komisjoni esimees äh, esimehe Elmar Broki poolt, kuid kuna esmaspäeval on Saksamaal valimised, siis äh, oli, on ta ise kutsutud Saksamaale. nii et me vabandame tema, äh, vabandame selle eest, et teda kohal ei ole. nii et ta peab äh, rahul olema siis pisut halvema variandiga ehk siis sellega, et mina olen siin härra Broki asemel ning me oleme kõik kursis sellega, mis Iraagis toimub. ning äh, jälgime toimuvat väga suure murega, eriti sellega, mis puudutab äh, in-, äh, inimelude kaotusi teie kodumaal. samuti tahaksime teada, Äh, seda, mis teie arvates on äh, teie äh, kodumaale, milline mõju on teie kodumaale Süüria kodusõjal ning millised on võimalikud sidemed teie kodumaaga, nii et hea meelega paluksime teiepoolset sõnavõttu, esitaksite, te esitaksite oma äh, poolse ettekande, mis peaks kesta umbes kümme kuni viisteist minutit ning pärast seda saavad kolleegid sõna, et esitada küsimusi. ja palume siis, et te küsimustele vastaks, nii et suur tänu teile ja teil on nüüd sõna. شكرا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم lugupeetud härra eh, esimees Allahi kõige väelise armulise nimel tahaksin kõigepealt tervitada äh, teid äh, siin Euroopa Parlamendi väliskomisjonis ja tänan äh, teid kutse eest siia. Äh, tervitaksin kolleege Euroopa Parlamendis ja tervitaksin kogu Euroopa Parlamenti. ma kasutaksin juhust selleks, et äh, esitada äh, omapoolsed, äh, kas te kuulete mind, jah? tahaksin kasutada kolleege Euroopa Parlamendist ja kogu Euroopa Liidust, sest te olete olnud meie kõrval sel hetkel, kui me ehitasime demokraatia alused oma riigis ning korraldasime esimesed valimised ma osalesin meie põhiseaduse koostamisel, olin tunnistajaks sellele, kuidas eurooplased meid toetasid ja aitasid. see oli tõesti tõeline pedagoogiline kogemuste, teadmiste jagamine põhiseaduse koostamisel ning see oli, meie põhiseadus äh, oli äh, kogu piirkonnas esimene äh, esimene tegelik põhiseadus sellest piirkonnast, me saime teistele olla eeskujuks demokraatia loomisel, see on, e, e, see on eeskujuks kogu piirkonnale. Iraak on ähm, esmane riik, mis seal piirkonnas on täiesti, täiesti ähm, mittekonfessionaalse iseloomuga, meie juht võib olla mitte muslim, see ei ole võimalik mitte kusagil mujal selles piirkonnas. ühest küljest äh, on, äh, kehtivad loomulikult, on meil, on meil äh, võtame me arvesse meie islami seadusi, kui teisest küljest respekteerime inimõigusi ja Ehm, on meie jaoks peale inimõigustega olulised ka põhi, demokraatlikud põhimõtted ja me esitasime omapoolsed kogemused edasi ka Araabia liigale ning eh, seega suudame meil edukalt kokku viia islami põhimõtted ja demokraatlikud väärtused väga oluline on see ka selleks, et garanteerida eh, eh, tsiviil- ja religioosne eh, koos tegutsemisvõime ja ehk siis koos eksisteerimisvõime, loomulikult on meil olnud probleeme, kuid me suutsime siiski luua tõeliselt eeskujuliku koos toimimise, koos elamise mudeli ning sooviksime teiega jagada seda sügavat Äh, kogemust, see on reaalne kogemus, mis võib olla ees, eeskujuks ka kõigile teistega. see on äh, ainulaadse iseloomuga kogu Araabia maailmas äh, ning selle nimel võitleme me ka terroristidega. Iraak oli see koht, mis tõmbas kõige rohkem ligi džihadiste kogu maailmast äh, kahe tuhande kuuendast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani kuulsime lääne ajakirjanduses, et et, et Iraagis hakkab toimuma, hakkab toimuma kodusõda, sõjad, et Iraak lõheneb, et tekivad konfessionaalsed väikeriigid kuid äh, sellest oleme me kõik üle saanud, äh, näidates üles selleks suurt julgust ning oleme saanud äh, oma kogemusi, demokraatlikke kogemusi kasutada võitluses terrorismiga. ning mis puudutab nüüd majanduslikku arengut Iraagis, pean ütlema, et majanduskasv on üheksa protsenti Iraagis, see on kõige kõrgem selles piirkonnas ning eh, loomulikult eh, on selle aluseks eelkõige nafta, kuid eh, samas ei tohi unustada ka seda, et keskklassi sissetulekud aina suurenevad, samuti riigiametnikke tuleb aina juurde ja majandus on dünaamiline, ühiskond on samuti väga dünaamiline, meil toimub, on võimalik sel, sellest, seda on, sellest on mitmeid märke kogu riigis ja see näitab, et eh, rahvas on dünaamiline, liikuv eh, väga mitmes valdkonnas. sooviksin rääkida ka põllumajandusest. Iraak eh, kulutab viissada miljonit kuni viissada miljonit aastas selleks, et aidata põllumehi ja näiteks loomakasvatuse valdkonnas oleme samuti, eh, oleme eh, põllumajanduse osas täiesti eh, võimelised iseennast ära toitma ning näiteks, mis puudutab haridust, kõrgharidust, siis sellesse valdkonda oleme samuti investeerinud pool miljardit. toetame neid noori, kes soovivad õppida välismaal. ja ähm, meie eh, valitsus on eh, näiteks annab kahe tuhande kolmesaja, kahe tuhande kuuesaja dollarist abi abielus üliõpilastele. ning eh, näiteks tervise, tervishoiuteenuste puhul võib öelda, et meil on tervishoiuteenused tasuta ning mis puudutab haigusi, mida meie ei oska Iraagis ravida, siis äh, Iraagi valitsus äh, äh, pakub haigetele võimalust saada ravi välismaal kolm miljonit dollarit läheb kuus just selle nimel, et Iraagi haiged saaksid ravi kas Türgis või kusagil mujal. mis puudutab naftatootmist, siis me toodame miljon barrelit päevas, võiksime seda rohkemgi toota. samuti toodame eh, maagaasi, eh, kuid selles osas on meil vaja veel lisalubasid. Ehm, nüüd, eh, mis puudutab julgeoleku küsimusi, siis Need on tekkinud viimase paari kuu jooksul, nelja kuu jooksul, julgeolek oli, julgeolekutase oli samas üsnagi aktsepteeritav milline on meie valitsuse vaade sellele? leiame, et see on seotud eh, kindlasti probleemidega Süürias. see puudutab eriti eh, selle, see on seotud muidugi sellega, et paljud meie rääk-, meie lähemad riigid eh, osutavad abi Süüriale Ehm, eriti eh, ehm, mehitavad eh, siis erinevaid osapooli, džihadistid eh, osalevad ühelt poolt, teised terroristlikud rühmitused teiselt poolt ning ning see ei mõjuta ühesõnaga kõik ainult, mitte ainult seda, mis toimub Süürias, vaid ka Iraagis. see halvendab meie mm, julgeolekuolukorda ning äh, äh, loomulikult äh, ning paljud riigid seal piirkonnas, nagu te teate, töötav, toetavad siis kas valitsust või toetavad erinevaid osapooli, Katar, Saudi Araabia näiteks äh, sellega seoses on meil tekkinud väga suured julgeolekuprobleemid. võib-olla ka sellega, et vabastati viissada terroristi. see vähendas kindlasti meie julgeolekutaset iga päev on olnud kümneid ohvreid Eh, neil ei ole eriti suuri logistilisi vahendeid, enamasti toimuvad terroriaktid eh, siis, eh, mm, siis mm, lõhkeainetega täidetud autode abil, mis siis kaugjuhtimise teel pannakse plahvatama. on olnud ka näiteks matustel või muudel, muudel sellistel perekondlikult sündmustel toimuvad enesetapuakte Need äh, terrorirünnakud ei äh, ole mõjutanud kuidagi välismaalasi, pole võimutanud, mõjutanud ka välismaa ettevõtteid ning ei ole ka mõjutanud kuidagi meie riigi majanduslikku olukorda. ning äh, ja loomulikult see on mõjutanud ka poliitilist olukorda meie riigis. ning ähm, äh, me oleme arutanud erinevate poliitiliste jõududega olukorda, siis oleme arutanud seda, kuidas see olukord võib nüüd mõjutada äh, poliitilist situatsiooni pärast kahe tuhande kümnendat aastat meie sõbrad eh, Ita-, Iraagi nimekirjast olen eh, tihedat koostööd teinud eh, oma sunniidi sõpradega ning oleme erinevates ministeeriumites asja arutanud oleme arutanud Rahandusministeeriumis, oleme arendanud Kaitseministeeriumis ja teistes ministeeriumides. oleme ka üritanud kaasata erinevad ühiskonnakihid, oleme üritanud erinevad ministeeriumid selle nimel tööle panna, eh, nagu te teate, kui on väga oluliste ministeeriumitega kaitseministeerium ja siseministeerium mm, ei ole veel, ei ole veel väga sügavuti selles töös osalema hakanud. praegusel hetkel on nende kahe ministeeriumi vahel teatud äh, hõõrumisi nagu te teate, meie sunniitidest sõbrad on olnud rünnakute sihtmärgiks ning eh, need rünnakud on eh, olnud organiseeritud eh, mõnede sülemad ehk siis usujuhtide poolt erinevatest Iraagi piirkondadest. selle vastu on toimunud meeleavaldused äh, alguses Iraagi valitsus ei tegelenud asjaga väga sügavuti, kuid lõpuks ta siiski lõi eh, ministeeriumis oma komisjoni. Ehm, millega tegeles minister Zahir Butlaka, samuti üritasime tegeleda, lahendada ka vanglate probleeme ning äh, lõpuks loodi parlamendis erikomisjon, et et tekkinud nõudmistele vastata. üritatakse äh, luua äh, olukorda, kus keskkond oleks selliste Eh, atentaatide korraldamiseks väga ebasobiv. üritame erinevatest eh, Iraagi piirkondadest Al-Qaeda al välja eh, süüa mis puudutab nüüd Süüriat ja Iraaki, siis äh, meile ei, ei tundu, et, äh, et elanikud üritaksid Al-Qaeda vastu tegutsema hakata, varem tundus meile, et see nii oli, kuid praegusel hetkel ei ole nii, konfessioonide vahel valitsevad suured äh, pinged ning see kahtlemata, see lihtsustab ekstremistide liikumist ja kindlasti Süüria kriis on selle eh, suurim põhjustaja. jälgime tähelepanelikult olukorda Süürias, olukorda eh, ka erinevate hõimude vahel praegusel hetkel me loomulikult toetame Süüria rahvast, et nad saaks valida ise oma juhte ja teiseks, mis võib veel Süüria kohta öelda, me ei aktsepteeri mingisugust vägivalda valitsuse või opositsiooni poolt. samuti me ei leia, et boikott oleks hea eh, vahend no, eh, probleemide lahendamiseks eh, ja samuti oleme me kategooriliselt vastu keemiarelvale igasugusele, igasugusele kasutamisele. loodan, et võetakse kasutusele rahvusvahelised meetmed selleks, et olukorda lahendada, kuid loomulikult me ei toeta mingisugust vägivaldset sekkumist, me teame, alati on lihtne öelda, et lihtne alustada sõda, kuid raske lõpetada. toetame dialoogi, mis äh, peaks äh, siis ähm, tähendama seda, et äh, pannakse ametisse vahevalitsus äh, ning et pannakse paika ka kuupäev uute valimiste korraldamiseks. selline on ainus võimalus päästa Süüria ning parandada olukorda ka lähiriikides. me kõik teame, millised on džihadistide eesmärgid. me kõik teame, keda, kes neid Süürias tegutsevaid rühmitusi rahaliselt toetavad. eesmärgiks on Lähis-Ida eh, probleemi eh, viia nii kaugele, et sellest piirkonnast saaks uus Afganistan. oleme oma pro-, pro-, oma programmi koostanud olukorra lahendamiseks, äh, oleme saavutanud ka näiteks positiivset äh, äh, oleme saanud positiivset tagasisidet Türgi poolt, tegutseme koostöös ka Araabia lahe riikidega. peab tegema kõik selleks, et olukorda diplomaatiliselt lahendada. tuleb vahetada noote selleks, et laheneks olukord kõige positiivsemal viisil me toetame Genfi läbirääkijat Aldar Brahimi tema jõupingutustel. Ehm, leiame, et tuleks uus määrus paika panna, mis võtab arvesse Süüria rahva arvamust ning ehm, garanteerib ka rahu selles piirkonnas. see Need oleks minu mõtted äh, teiega ja soovisin jagada, mis puudutab siis äh, regionaalsete probleemide lahendamist. olen valmis vastama teie küsimustele. And I would like to uh, inform my colleagues ma tahaksin kõiki kolleegi hoiatada selle eest, et kell kuusteist nelikümmend viis võtame vastu Albaania peaministri, kelle päevakava on ka väga tihe paluksin ma teil pooleteist minutiga saada hakkama küsimustega ja alustaksin härra Salafrankast, palun. suur tänu. Ehm, tere tulemast. Ehm, meie siin komisjonis soovisime teiega kohtuda, kohtuda Iraagi parlamendi liikmetega, et tihendada omavahelisi suhteid väga tänan teid selle eest, mis te ütlesite meile eh, olukorra kohta Iraagis. oluline on ka see, mis toimub koostöö tasandil eh, šiitide ja sunniitide vahel. ning oluline on ka see, kuidas paika pannakse need erinevad ministrid Eh, kuidas valitakse, ministrite valik just eh, kaitse- ja siseministri valik eh, võivad väga tugevalt mõjutada suhteid erinevate konfessioonide vahel. on ju toimunud väga palju on hukkunud ja haavatuid olnud, on olnud kuni kaheksasada hukkunud alates augustikuust ja seega oli teie analüüs väga huvitav kuulda tahaksin teada, kuidas toimivad näiteks, kuidas on, millised on suhted kurdidega riigi põhjaosas ning eh, kuidas on vastu võetud Süüria põgenikke, ma tean, et teieni on jõudnud umbes kakssada tuhat Süüria põgenikku ning samuti tahtsin teada seda, kas te oskate öelda midagi selle kohta, mis toimus Astrafi laagris, kus kakssada inimest eh, sai surma ja mitmed on kinni peetud ja nüüd äh, palun proua Komberg, tema on Iraani delegatsiooni äh, juhataja, proua Komberg istub seal. The... suur tänu ja suur tänu tulemast Euroopa Parlamenti mina Iraaniga suhete delegatsiooni esimehena tahaksin küsida järgmise küsimuse. me oleme üritanud Iraaniga parlamentidevahelisi suhteid üritanud luua. millised on teie suhted Iraaniga? mida kujutab endast teievaheline strateegiline partnerlus? ja millised on selle tuleviku väljavaated? Iraanis on ametis uus president Eh, kuidas teie meelest muudab see selle riigi poliitikat ja kas on tekkinud võimalus teha koostööd läänemaailmaga ja võib-olla isegi lahendada tuumavaidlus? Charles Tannock, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, ma istun siin saali keskosas, kolm lühikest küsimust kõigepealt, mida kavatseb ette võtta al-Maliki valitsus pärast äh, Kashrafi laagris toimunud veresauna, kus äh, umbes viiskümmend inimest äh, tapeti ja kus spekulatsioonide kohaselt olid osalised ka Iraagi julgeolekujõud. nüüd Süüria ja toetus mida teie valitsus äh, on äh, omandanud Assaadi võimudele Araabia liiga äh, kontekstis. millisena näete teie Genf kahe mm, väljavaateid, USA, Venemaa kokkuleppe väljavaateid, need nüüd, mille osas on kinnitust saadud keemiarelva arsenali kohta mm, ametlikult äh, neid äh, keemiarelvi veel paar päeva tagasi polnud olemas, nüüd aga küll. kas te arvate, et neid on võimalik hävitada, kas see protsess kujuneb edukaks, kas Assad äh, teeb nii, nagu talle öeldakse, kas lõpeb see koletu äh, kodusõda ja siis veel üks küsimus, millele viitas ka härra Sara-, Salafranca, kuidas Bagdad ja teie valitsus reageerivad regionaalse valitsuse Äh, Basani äh, valitsuse all toimuva piirkonna pea, äh, põhimõtteline iseseisvustumine ja kas on ka karta ka seda, et Iraak ühtse riigina võiks laguneda? suur tänu! kuivõrd aega on vähe, on nimekiri nüüd suletud ja härra Vuljanitš saab sõna järgmisena. suur tänu, härra esimees mina olen pärit Horvaatiast, endise Jugoslaavia üks riikidest ja üsna mitu tudengit äh, oli meie riigis Iraagist omal ajal. tundub, et, et see riik nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt äh, areneb äh, kiiresti, põhimõtteliselt usu kokkupõrkeid tollal ei olnud ja nii edasi ma ei tea, mis on saanud enamus minu õpingukaaslastest, loodetavasti nad elavad hästi. aga ma tean, et Iraagis on väga palju hästi haritud noori inimesi, kes veaks riiki õiges suunas. mis siis takistab neid? ja mis on need probleemid äh,, enn-, mis tuleb lahendada enne, kui nad saaksid oma tööd tegema hakata. kas peamiseks probleemiks on Al-Qaeda või vana režiimi jäänukid, vastupanu Ameerika jaoks, milline on nende probleemide hierarhia? või arvate, et ongi juba uued jõud hakanud riiki vedama, aitäh? härra Kelam järgmisena, palun suur tänu, härra esimees, suur tänu teile härra Hamud külla tulemast ja mind julgustavad teie väga selged sõnad ekstreemsete jõudude vastu ja äh, volinik ja valitsuse kavad äh, tudengite välismaale õppima saatmise kavade kohta. minu küsimus puudutab rahvuslikku ühtsust. on kokku lepitud äh, ühtses rahva koostöölepingus, see võeti vastu mõned aastad tagasi, mis sellest lepingust on saanud? kas see on rakendatud ja kas on kokku lepitud ka nafta seadusandluses? ja loomulikult tunneme me muret teiste vähemuste seas ka kristlaste saatuse pärast, sest enamus nendest on Iraagi territooriumilt tänaseks lahkunud. ja minu viimane küsimus pressis on olnud äh, väga palju infot selle kohta, et Iraani lennukid on kasutanud Iraagi õhuruumi selleks, et ähm, Süüria režiimile relvi viia. mis te ütlete selle kohta, proua De Martini, palun? proua De Martini suur tänu, härra esimees, kümme aastat pärast sõjalist sekkumist, mis vabastas selle riigi Saddam Husseini diktatuuri alt, on Iraak, nagu te ütlesite, läbi teinud väga palju edusamme, aga kahjuks igapäevased on peaaegu terrorirünnakud ja eriti äh, erinevate kogukondade vahelised rünnakud. kas Süürias toimuv on nende probleemide üks põhjustest? ja väga paljud kristlased, kes on põgenenud Süüriasse, kas nad on nüüd seal ohus? ja mida Euroopa Liit saaks teha selleks, et aidata teie riigil lahendada sunnide, šiitide ja kurdide vahelised sõjalis- äh,, äh, konfliktid? suur tänu, härra Peeterle, palun. suur tänu. prizadevanjih äh, vaše vlade. Äh, mene suur tänu. ma tahaksin teada, milline on lepituspoliitika, mida teie valitsus ellu üritab viia? ma tahaksin teada seda, millised väljakutsed kultuuridevahelised ehm, ehm, suhtlemisel on, millised meetmed kavatseb kasutusele võtta teie valitsus, aitäh well,! suur tänu! Sheikh Hamudi, teil on nüüd umbes veerand tundi vastamiseks aega sõna on teil. suur tänu, äh, härra esimees, lubage mul tänada kõiki rahvasaadikuid, kes küsimusi esitasid tegelikult ei küsinud midagi Iraagi ja Euroopa Liidu vahelistest suhetest ja ega partnerluskoostöölepingu kohta Iraagi ja Euroopa Liidu vahel. see kokkulepe on täies mahus rakendunud ja see on mõlema poole huvides ja me nüüd peaksime minema selle lepingu praktilise rakendamise juurde. see oleks väga heaks näiteks äh, on oluline, et meie suhted Euroopa Liidu ja Iraagi taolise äh, demokraatia vahel oleksid eeskujulikud ja loomulikult oleks olnud kena kuulda ka küsimusi selle kohta. Te aga küsisite väga äh, detailseid küsimusi. Te olete olukorraga väga hästi kursis ja ma tahaksin teid tänada teie huvi eest äh,. tänan ka teid äh, teiepoolse empaatia eest. see kõik näitab seda, et me tõesti elame globaalses külas mis nüüd puudutab äh, sunni, sunnide ja šiitide vahelisi probleeme. ma ütleksin selle kohta, et olukord ei ole siin päris täpselt samasugune, nii nagu see on Iraanis, Liibanonis või Pakistanis. konflikt äh, šiitide ja sunnitide vahel siin ei ole samasugune. Iraagi vahel, äh, Iraagis olev konflikt tegelikult on öö, selles, et tegemist on ühe ja sama öö, võimu äh, liikmetega. rahandusminister äh, Rahallas Vai äh, Ramadi öö, lahkus ametist ja on jäänud poliitikast välja. see šeik, kes oli selle hõimu juht, kas te teate, millisesse usulahku tema kuulub? selle ministri hõimu äh, juht on šiit ja elab Sendu Nashafi linnas, pühas Nashafi linnas. tegemist on siis hõimuga, mida juhib šiit. nii et äh, tegemist on sama hõimuga, sama rahvaga mõned meie hõimu äh, liikmetest on šiidid ja mõned on sunniidid. Äh, erinevad hõimud äh, on selle suure hõimu sees. tegemist on hõimudega, mis omavahel väga hästi kokku sobivad ja kus abiellutakse ka hõimu sees väikeste hõimude üleselt nüüd äh, tervishoiu äh, kindlustus põhimõtteliselt on meil ka see olemas. Äh, hõimus põhimõtteliselt, kui keegi haigestub, kogutakse raha ühisesse patta ja nii edasi, nii et selles mõttes me oleme solidaarsuse näide ja me suudame näidata äh, väga hästi teistelegi seda, kuidas erinevad usulahud võiksid teineteise kõrval elada rahumeelselt ja hästi. Te olete ähm, kindlasti tuttavad ajatolla Süstaaniga, tegemist on äh, siis šiitide kõige kõrgema usujuhiga ei tohi rääkida tema sõnade järgi meie vendadest sunnidest, vaid pigem me ise oleme kõik ühe hõimu liikmed. Äh, probleem meil on aga selles, et kuidas seda riiki hallata, meil oli varem ühe partei, ühe diktatuuri riik, nüüd on tegemist detsentraliseeritud riigiga ja tegemist on üleminekuperioodiga, nii et tõesti riigi juhtimises on probleeme ja ma arvan, et see e, valitsuskriis e, üks hetk e, laheneb, järgmisel aastal on tulemas aprillikuus valimised ja ma eeldan, et need valimised annavad meile võimaluse poliitiline maastik täiesti ümber kujundada. ma ütlesin, et meil ei ole assiidide ja šiitide vahel probleemi Muktada Al-Saar on ka võidelnud just nimelt kõikide huvide eest. ma ütlen teile veel kord, et praegused probleemid on eelkõige haldusprobleemid, valitsusprobleemid, on selliseid piirkondi, mis tunnevad, et neid alahinnatakse, kuid ärge palun arvatage, et Iraagi probleem on äh, Eh, konfliktide probleeme sunniitide ja šiitide vahel. loomulikult eh, on võimalik teatud diskrimineerimine sunniitide ja šiitide vahel mõningates piirkondades, kuid eh, see ei puuduta ainult sunniite, see puudutab ka näiteks äh, šiiite, äh, näiteks äh, lõunas on üks šiitide provints, mis tunneb ennast näiteks halvasti kohelduna teiseks eh, on probleem selles, et me oleme üleminekuperioodi läbimas praegusel hetkel ning eh, see eh, puudutab just eriti riigi haldamise küsimust. nüüd tahaksin rääkida Süüria põgenikest. me oleme eraldanud vahendeid selleks, et neid vastu võtta ning valitsus on annetanud kümme miljonit Kurdistanile just selleks, et see piirkond saaks põgenikud vastu võtta mis puudutab nüüd Ashrafi äh, äh, põgenikelaagrit, siis te teate, et Iraagi valitsus palus Ashrafi elanikke, et äh, lahkutaks sellest laagrist, et, et minna teise piirkonda, mis asub lennujaama lähedal. Ashraf asub Dialla piirkonnas, mm, kus äh, Äh, on nii šiite kui sunniite, kus tegutsevad ka terroristid. Djala on väga äh, keeruline koht, äh, väga ohtlik koht, me ei suuda seal julgeolekuprobleeme kontrollida. Djala on tõeline, tõeline konfliktipunkt, sellepärast me palusime, et põgenikud lahkuks sellest põgenikelaagrist, me ei suuda seal garanteerida julgeolekut on teisigi keerulisi piirkondi Iraagis, näiteks äh, Abu Graibi ähm, äh, vangla ümbritsev piirkond, mida valitsus ei suuda hästi kontrollida, me ei suuda Ashrafi elanike ähm, äh, Ashrafi piirkonna elanikke kaitsta ning me paluksime, et palusime USA vägesid, et nende, selle piirkonna elanikud toodaks Bagdadile lähemale, kus ameeriklased saaks ise neid kaitsta tegu eh, on eh, samas eh, need inimesed, kes seal piirkonnas elavad, me ei soovi neid väga ise nendega tegutseda, sellepärast et need on inimesed, kes toetasid enne endist Saddam Husseini režiimi, nad on mõrvanud kurde, nad on mõrvanud šiite. ning äh, mis saab eh, siis, kui keegi sellesse piirkonda sisse sõidab autoga, kes on selle, nende eest vastutav? Eh, kas politsei, kes palub autot, et eh, sellesse ohtlikesse piirkonda sisse ei sõidetaks autoga, selles on probleem? valitsus peab päevast päeva julgeolekuprobleeme lahendama. loomulikult tunneme suurt kahetsust selle pärast, mis toimus Ashrafi laagris, kuid äh, me ei äh, saa äh, kaitsta seda rohkem, kui me seda teeme, nagu me ei saa ka rohkem kaitsta Abu Ghraibi vanglat. astusime kontakti ÜRO-ga, et nende esindaja Bagdadis võiks läbi viia juurdluse et äh, lahataks ka hukkunud äh, laipu, et äh, surmapõhjused välja selgitada. Austraalia ja Kanada on pakkunud välja võimaluse, et nad võtavad vastu Ashrafi laagri elanikud. miks nad siis seda ei tee? meie ei saa üksi vastutust ainult enda peale võtta, Austraalia ja Kanada äh, võiksid samuti osa vastutusest enda peale võtta. Iraagis on väga palju erinevate usu lahkude religioonide esindajaid, sunniite, šiiite, teisi, kuid see võib olla ka, see võib olla probleemide tekitajaks, see võib olla ka võimaluste tekitajaks. kõik saame äh, niimoodi olla ju Iraagi ja kogu selle piirkonna äh, teenistuses pool meie riigist ei toeta Iraani. me ei saa olla ka Saudi Araabia teenistuses, sest teine osa Iraagist ei oleks sellega nõus. Iraak ei saa olla äh, ka Ameerika Ühendriikide teenistuses, sest pool Iraaki poleks sellega nõus, meie tuleksime olla nagu kogu maailma teenistuses. tõepoolest. meil on ka näiteks äh, meil on ka näiteks äh, turkmeenlasi väike, äh, väike äh, vähemus, see võiks olla meile nii-öelda sillaks türklastega ja sunniidid saaksid olla sillaks Saudi Araabiaga. just tänu meie mitmekesisusele saame me arendada häid suhteid kogu maailmaga me võime olla näiteks sillaks Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel, saame vahendajad olla. saame eh, edastada ühe osapoole sõnumit teistele. Eh, härra Mujaifi eh, näiteks meie parlamendi aseesimees külastas hiljuti Türgit ja hil-, varsti külastab ta Saudi Araabiat, et usalduslikke suhteid sõlmida. Bagdadi linn temast saab religioonide Genf. meie poliitikud, avaliku elu tegelased saavad esitada, osutada omapoolse panuse ja seda paljudes erinevates valdkondades. sellisena näeme meie uut Iraaki, mis võib olla stabiilsuse garanteerijaks kogu piirkonnas. ta võib olla sild kõigi osapoolte vahel. mis puudutab uut Iraani presidenti, siis ma äh, leian, et tema roll läbirääkimistel lääneriikidega oli väga oluline ning ma arvan, et ta võib äh, aidata aatomi küsimusi lahendada ja ka teisi probleeme. meie Al-Assadi ei toeta, meie toetame demokraatlikku režiimi Süürias ning äh, lennukid, mis läbisid meie äh, lennuala, käis, jäid ning neid kontrolliti, nad otsiti läbi me astusime kontakti ka Süüria opositsiooniga, me oleme Genf kahe läbirääkimistega nõus, me toetame Lakta, härra Lakta Ibrahimi, me mõistame hukka keemiarelvade kasutuse, me olime ju esimesed ohvrid, keemiarelvade ohvrid Iraagis. kui väga oleksime me soovinud siis, et äh, maailmas praegune seisukoht oleks laienenud ka meile paarkümmend aastat tagasi, siis kui Al-Abjad äh, pommitati keemiarelvadega. maailm oleks palju stabiilsem ja palju turvalisem praegu. nüüd, mis puudutab ohtu, et Iraak äh, laguneb ma ei arva, et Kurdistan sooviks eralduda Iraagist. sest sissetulekud eh, naftast eh, jaotatakse ju võrdselt erinevate Iraagi piirkondade vahel ning eh, see majandusfaktor on ühildava, ühendavaks jõuks samuti ka hõimude olemasolu on ühendavaks jõuks, nagu ma seda alguses ütlesin. ma ei arva, et äh, separatismi ootavad ees head päevad ja ma ei arva, et ka see oleks soovitav. mis puudutab äh, üliõpilasi, kes on õppinud Horvaatias või Venemaal, siis äh, sellistel üliõpilastel on väga oluline roll, ma võin teile öelda ka seda, et äh, Iraak kõnnib äh, õiget teed pidi edasi, loomulikult äh, probleeme on, takistusi on, loomulikult on ka kõhklusi, on ka neid, kes meie detsentraliseeritud demokraatlikku korda ei toeta, kuid me läheme tasapisi edasi, kuid siiski kindlalt, loomulikult oleme õnnetud selle pärast, mis toimub Süürias, loomulikult oleme õnnetud selle pärast, mis toimub Pärsia lahe riikides kuid Jumala abiga me eh, liigume edasi. mis puudutab aga eh, kristlikke vähemust, siis ma võin teile öelda, et Iraagi põhiseadus on andnud kõikidele vähemustele eh, muuhulgas ka kristlastele kõik õigused. võin teile öelda, et vähemased elavad praegu kuldaega Iraagi uue põhiseaduse kaitse all ja iraaklased sõltumata oma usust võivad olla ükskõik millises ametis eh, teistes islamiriikides tohib president olla ainult eh, moslem. meie põhiseadus lubab kristlasel eh, näiteks saada vabariigi presidendiks. meil ei ole diskrimineerimist, kristlasi diskrimineerita, kurde ei diskrimineerita kristlased eh, kanna-, on eh, atentaatide ohvrid sama palju kui teisedki, rohkem ega vähem. loomulikult eh, võtame arvesse proportsionaalsus aspekti, võib öelda, et šiidid on kõige rohkem kannatanud, igatahes rohkem kui kristlased. piisab lihtsast matemaatilisest tehtest, et sellest aru saada. Euroopa Liit saab meid aidata me kohtume täna veel ka komisjoni esindajatega. ma arvan, et Euroopa Liit äh, võib näiteks läbi viia koolitusi näiteks Ita-, Iraagi ametnikele, näiteks koolitati meie eksperte Jaapanis, ma arvan, et meie Euroopa sõbrad võiksid umbes sama palju ära teha aga nüüd, mis puudutab maagaasi, mis puudutab naftat, oktoobris ja novembris kohtume me jälle, siis eh, on meil võimalik pisut rohkem sellele küsimusele aega pühendada. Eh, loodetavasti eh, Euroopa saab meiega aktiivselt koostööd teha. mis puudutab nüüd Iraagi parlamenti, siis äh, see võttis vastu partnerlusleppe energiaküsimustes äh, Euroopa Liiduga ning äh, see on lepe, mida on võimalik kindlasti ellu rakendada. meil on vaja sõbralikke suhteid, meil on vaja ühiskomisjoni et äh, energiaküsimused äh, lahendada partnerlusleppe sõlmimisel, et ära hoida igasugused probleemid. on võimalik, äh, on vaja paika panna ajutised komisjonid, et, et need kokkulepped tegelikult ka rakenduksid. mis puudutab nüüd suhteid šiiteide ja suitide, sunniitide vahel, meil on haldus- ja valitsusprobleemid pärast valimisi. ma arvan, et äh, me esitatakse isegi võib-olla äh, ühised valimisnimekirjad, võib-olla ehitatakse ühine, esitatakse ühine valimisplatvorm. sest äh, meie vahel on sõlmitud kokkulepped, mille osas me, me oleme, me oleme kokkulepped sõlminud juba enne valimisi, mitte pärast valimisi Eh, ma arvan, et sellest saab eh, eri, võitlus erinevate valimisplatvormide, mitte religioonide vahel, aitäh! suur tänu! tegemist on eh, kindlasti viljaka dialoogiga ja need selgitused, mis te meile jagasite, on meie jaoks väga olulised. suur tänu selle külaskäigu eest nagu ma aru saan, homme kohtute Iraagi delegatsiooni liikmetega meie parlamendist ja kinnitan teile, et anname teile teie sõnumi edasi meie esimehele härra Brokile. ja nüüd siis tunnustusavaldus teile. soovin teile kõike head. Well, colleagues, let us start. suur tänu, kolleegid, alustagem uuesti ja tervitame siin siis Albaania peaministrit Edi Raamat. härra Raama on siia tulnud umbes neljakümne viieks, viiekümneks minutiks, sellepärast et punkt kell seitseteist nelikümmend viis ta peab lahkuma, kuivõrd äh, teda ootab ees kohtumine parlamendi presidendiga ja loodetavasti äh, me saame ühele poole siis äh, selleks ajaks. kõigepealt, härra Raama, palju õnne valimisvõidu üle. me äh, hindame kõrgelt võimu sujuvat üleminekut nagu kõikides selle piirkonna riikides, sealhulgas minu koduriigis Rumeenias, on praegu rasketel aegadel palju tõuse ja langusi demokraatia konsolideerumise protsessis, turumajandusele ülemineku protsessis. me hindame kõrgelt seda, kuidas viidi läbi valimised ja me loodame tõesti, et äh, dialoogi õhustikus äh, siis jätkub ka see töö ja Albaaniale on ant-, me, me soovime, et Albaaniale antaks niipea kui võimalik eh, kandidaatriigi staatus ja loodetavasti eh, ülemkogu detsembris selle positiivse otsusega langetab. ja nüüd eh, annaksin siis sõna üle teile, härra peaminister ma arvan, et umbes kümne-viieteistkümne minutiline sõnavõtt äh, oleks sobiv ja pärast seda saavad siis sõna kolleegid juba omapoolseteks küsimusteks. sõna on teil, peaminister. suur tänu, härra esimees. ma hindan kõrgelt seda, et te kõik olete tulnud täna siia selleks, et äh, ära kuulata meid ja seda, mida meil võib-olla on teile öelda esimesena tahan kindlasti öelda seda, et äh, hindame kõrgelt ka Euroopa Parlamendi jätkuvat toetust äh, meile, meie teel kandidaatriigi staatuse suunas. nüüd aga tahaksin tänada eelmist valitsust ja oma eelkäijat nendepoolsete jõupingutuste eest, nende saavutuste eest Albaania edasiviimisel sellel teel ja Euroopa Liidule lähemale toomise eest, aga veel on väga palju vaja ära teha. ma arvan, et on alanud uus ajastu Albaania poliitikas ja meie eesmärgiks, meie ambitsiooniks valitsusena on lahti öelda meie mineviku poliitilistest traditsioonidest. nii et äh, anname endast parima, tagamaks äh, erakonnaülest konsensuslikku poliitikat, selleks et äh, avaneda nii palju kui võimalik ka teisele poolele, olla avatud opositsioonijõududele et äh, me saaksime siis üheskoos oma uut eesmärki täita. alles eile toimus parlamendis hääletus ja mul on väga hea meel tõdeda seda, et äh, arutelu käis väga heas õhustikus ja uus parlamendi spiiker juhtis seda debatti väga hästi. opositsioonil oli Albaania parlamendi ajaloos seni nägematult palju aega käes, rääkimaks uue valitsuse programmist. kindlasti on Albaanias äh, väga palju asju veel vaja ära teha aga meie peamised prioriteedid on ellu viia reformid õigusriigi osas võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. ja me peame Euroopa Liidu liikmelisust äh, katalüsaatoriks äh, muutusteks, mida riigil on vaja kindlasti on see perspektiiv instrumendiks äh, meie poolt Albaania renessansiks kuulutatud ähm, aja äh, jooksul miljon valijat on oma toetuse andnud sellele eesmärgile, toetades äh, alliansi Euroopalik Albaania Äh, väga positiivseid arenguid oleme me näinud Balkani piirkonnas ka mujal ja see kindlasti äh, on äh, toeks ka meile. mõjutavad meid aga ka teised ähm, trendid, näiteks nagu Kosovo ja Serbia kokkulepe, see on kokkulepe, mis avab tohutud võimalused meie kõigi jaoks aga seab meile ka uusi probleeme kindlasti. me peame panema lõpu, tegema lõpu, vabandust, kõikidele konfliktidele endise Jugoslaavia piirkonnas, see on meie jaoks võimalus praegu ja on äh, hoovaks, mis toob endaga kaasa sotsiaalse ja majandusliku koostöö kõikide riikide ja rahvaste vahel. suure äh, imetlusega oleme me jälginud mitte ainult äh, Kosovo juhtkonna rolli selle protsessi käivitamisel, rahuprotsessi, koostööprotsessi käivitamisel, aga äh, samuti on imekspandav see edu, äh, mis Kosovot on saatnud, edu, mis on saatnud neid teele Euroopasse äh,, koostööleping, viisavabastus, lepingud, need on põhimõttelise tähtsusega selle uue riigi jaoks meie piirkonnas. tegemist on uue võimalusega meie jaoks ja me oleme veendunud, et Euroopa Parlamendi abiga ja Albaania paljude sõprade ja partnerite ja regiooni toetusel on võimalik äh, järgi teha palju nendest asjadest, äh, mis me tulevik-, minevikus tegemata jätsime ja palju aega tagasi võita. meie välispoliitika riigina on olnud üks stabiilsemaid vahendeid meie poliitilisel maastikul, seda ei ole mitte, seda kurssi ei ole muutnud ka võimuvahetus riigis kuid seda välispoliitilist kurssi on teatav natsionalistlik palavik hakanud äh, kõigutama. kahjuks sellised trendid ei ole mitte ainult minevikku jäänud ja seega meie jaoks äh, uus välispoliitiline kurss, selle aluseks on probleemivaba elu naabritega Pole kõhklustki, et Albaania on viimastel aastatel olnud väga edukas, teinud edusamme, kuid Albaania ambitsioonid on märksa kõrgemad kui seni saavutatu. see ambitsioon viib meid edasi tuleviku suunas. õpime positiivsest, aga õpime ka mineviku negatiivsest poolest. ma olen veendunud, et Albaania rahvas hääletas meie poolt nii suure enamusega mitte ainult äh, sellepärast, et äh, tekkis vajadus peaminister välja vahetada, tekkis vajadus mõned ministrid välja vahetada või sellepärast, et tekkis äh, soov üks pool teise vastu välja vahetada, vaid sellise suure toetuse taga oli kindlasti soov muuta riiki. see on tulemus, mis sunnib nii mind kui palju teisi tagasihoidlikkusele see on meie teadvusesse toonud väga selgelt selle, et me oleme praeguses positsioonis mitte sellepärast, kes me oleme, vaid sellepärast, mida inimestel on vaja. ja inimeste lootuste tõttu see on vastutus, mis on tohutu me oleme valmis äh, aga seda vastutust kandma ja äh, soovime kindlasti kahe ja kavatseme kindlasti ellu viia selle, mida Albaania rahvas meie käest palus kahekümne kolmandal juunil. meie kogemused äh, on olnud teinekord traagilised, dramaatilised, meie ko-, minevik kommunistliku impeeriumi all Äh, ajal, mil Albaanias oli võimul äh, väga julm dita-, diktaator. pärast väga raskesti läinud üleminekut kogemus sellest kõigest näitab seda, et äh, kui võidab üks pool niivõrd selgelt, näitab see tõsiseid demokraatlikke vajadusi rahva seas üheksakümne neljandal aastal täpselt samamoodi Äh, Albaania äh, hääletas niivõrd suure enamusega muutuste eest ja nüüd, kahekümne kolmandal juunil täpselt samasuguselt suur enamus hääletas äh, rahumeelse võimu ülemineku poolt ja hääletas igapäevase demokraatia eest, näitas seda, et seda igapäevast demokraatiat on meil vajaka ja äh, valisid ametisse kellegi, kes nad arvasid, et suudab selle tagada. meie oleme siin selleks, et kinnitada, et kõik, mis te olete teinud ja see Euroopa Parlament on teinud tõesti Albaania heaks väga palju, e, ei ole olnud mitte tühi töö, vaid äh, te olete olnud meile inspiratsiooniallikaks ning on alati meile lisapõhjuseks niipea kui võimalik täita need lüngad, mis veel on Albaanias sees, selleks et Albaaniast saaks Euroopa pere liige, täita õiguste ja kohustustega, suur tänu! These... suur tänu, härra peaminister, nende julgustavate sõnade eest ütleb härra esimees, me oleme kindlad, et teie kohalolek siin tähendab seda, et neid suuri sõnu ka praktikasse rakendatakse. siin on nüüd palju sõnasoovijaid, kolleege ja ma palun kõikidelt kolleegidelt, et hoidke ennast tagasi, rääkige vaid kaks minutit, nii et meie külaline siis saaks ka küsimustele vastata. ja alustame sellest, et nüüd äh, sõna saab härra Kuukan, meie delegatsiooni juht, kõigepealt siis. suur tänu, härra esimees, te olete väga karm, kaks minutit minu jaoks äh, me peame siin ülevaate andma Albaania valimiste tulemustest, tervitama külalist ja olema siin ka veel parlamendiliige, nii et olge head, andke mulle andeks, kui ma siin viis sekundit üle aja lähen. nii et palju pean ütlema, aeg on napp. esiteks tahaksin siiralt õnnitleda härra peaministrit tema edu eest ja tema partei edukate tulemuste eest valimistel ma arvan, et on õiglane ja asjakohane, et me praegu peaksime ka tänama ametist lahkuvat valitsust ning kõike seda, mida valitsus Euroopa integratsiooni alal ära tegi. ei ole mingi saladus, et äh, Albaania poliitika olukord on Euroopa Liidu äh, olnud äh, teemaks palju aega ning uus valitsus ehk toob siin positiivseid arenguid. kahekümne kolmanda juuni valimised olid väga olulised Albaania jaoks Albaania jaoks oli tegemist äh, tuleprooviga, kas demokraatlikul moel on võimalik valitsusi, valitsust moodustada, valimisi läbi viia ning kas valitsus on ikkagi valmis tegema edusamme Euroopa integratsiooni teel. Äh, mina julgen öelda, et äh, tuleproovi tegi Albaania edukalt läbi ja ma arvan, et tulevik veel näitab, äh, et mul on õigus. kolleegidest neli parlamendiliiget oli meie delegatsiooni koosseisus, me olime väga hoolikad jälgijad, vaat-, saime kokku poliitiliste juhtidega peamistega ma-, äh, Albaanias ning me nägime ka seda, et Euroopa integratsiooni küsimused olid äh, valimiskampaanias A ja O ning kokkuvõttes võib öelda, et valimised olid äh, nii, nagu ka valimiste raport kokku võttis, korralikud. muidugi oli probleeme, ei saa öelda, et kõik läks sujuvalt aga oluline on see, et äh, võimu üleandmine läks äh, üle sujuvalt, tsiviliseeritud ning äh, need, kes lüüa said valimistel, olid nõus seda ka tunnistama ja uus valitsus ja valitsusjuht olid väga korrektsed oma poliitilistes väljaütlemistes just esimestes, et otsitakse koostööd kõikide poliitiliste jõududega riigis ja seda ongi meil tuleviku tarvis vaja. ilma äh, tõeliste poliitiliste jõududeta ja dialoogita Albaanias ei ole võimalik edasi minna. praegused arengud on näidanud, et uus valitsus on valmis just minema edasi. Euroopa integratsioon on poliitiliste parteide ja uue parlamendi poliitilises päevakorras ning tahaks näha ka tõendeid nüüd nendele põhimõtetele niisiis, minu sõnum teile on see, härra peaminister, tore, et tulite. Te olete väga värske peaminister, ametis vaid mõned päevad, aga väga tore, et tulite siia. ja te olete Euroopa Liidu institutsioonides käimas Te ütlesite oma sissejuhatavast äh, sõnavõtus, et Euroopa Parlament on olnud äh, teie riigi arengu toetaja ja me jätkame samamoodi edasi, et teid ka tulevikus aidata. nii et lubage ennast aidata niipea kui, nii palju kui võimalik, suur tänu. suur tänu, ütleb härra esimees ja nüüd saab sõna härra Slafranka. Eh. suur tänu ma räägin hispaania keeles. suur tänu, härra eesistuja, Rahvapartei fraktsiooni nimel sooviksin teile öelda tere tulemast samuti sooviksin teid õnnitleda valimistulemuste eest pärast ning eh, tahaksin avaldada heameelt selle üle, kui sõbralikus koostöövaimust rääkisite oma suhetest eh, opositsiooniga, samuti mõtlesin ka sellest, milline eh, olukord mm, on tekkinud teie riigis seoses valitsuse ametisse astumisel, loodetavasti see üksmeel tulevikus ka jätkub Te näitasite meile eh, ka selgelt eh, Euroopa suundumust teie koduriigis eh, ning see puudutab loomulikult viisade omist- kokkulepet ja muud sellist ning loodetavasti õigusreformid äh, ja, äh, ja haldus, avaliku haldusreformid äh, ootavad veel ees, samuti kohtusüsteemi reform. kuid see ei ole ju kõik. Te olete nüüd peaminister, mitte enam opositsiooniliider. kuidas te kavatsete kaasata kogu ühiskonna sellesse protsessi, olulisse protsessi, milleks on Euroopa Liiduga ühinemine, kuidas te kavatsete ühiskonda koondada ühe eesmärgi taha? selleks on vaja vabu valimisi, selleks on vaja eh, võimude lahusust, vähemuste respekteerimist. suur tänu. suur tänu, härra Fleckensteiner, palun suur tänu! härra peaminister, ka meie fraktsiooni poolt äh, palju õnne valimiste võidu puhul ja mitte keegi ei imesta ilmselt, et äh, ma ütlen, et äh, mina ja minu kolleegid on, jagavad heameelt täna teid selles ametis nähes. Te nimetasite mõningad ülesanded, mis on väga olulised, õigusriigi põhimõtted, korruptsioonivastane võitlus riigis tahaksin siia lisada veel ühe küsimuse. mis teie arust on siis see, mida meie Euroopa Parlamendina, Euroopa Komisjonina võiksime teha võib-olla rohkem kui siiamaani selleks, et teid ja Albaania parlamenti Euroopa integratsioonisuunalise äh, töö osas, kuidas me saaksime teid toetada? suur tänu, proua Neits, palun. härra peaminister, oma fraktsiooni nimel on mul hea meel teile öelda tere tulemast ning tänada teid selle eest, et tulite meie ette ning jagasite oma vaateid Albaania tänasest olukorrast ning ka tuleviku arengutest. nii nagu eelkõnelejad juba ütlesid, siis poliitiline siire, eriti riikides, mille elanikud on väga pikka aega elanud äh, diktaatorite või autoritaarse režiimi all, äh, on väga keeruline ning võimu jagamine on keeruline. loomulikult äh, ma tunnustan teid äh, selle võimsa võidu eest. Te ütlesite, et parlamentaarne debatt, mis äh, teie ametisse vandumist, vannutamist saatis, oli rohkem pühendatud opositsioonile kui varem. aga ehk oli tegemist uue ajastuga seonduva eufooriaga. kuidas te näete, härra peaminister, teie valitsuse arenemist ja tendentse teiste poliitiliste jõududega riigis ning ka kodanikuühiskonnaga. suur tänu nüüd on nii, ütleb härrasimees, et kõnelejate nimekiri on lõplik ja Charles Tannock saab sõna. tere ja õnnitlused ka meie fraktsiooni poolt väga võimsa võidu eest ning kindlasti ka väga turbulentsete aegade järel rahumeelse võimu üleandmise eest. Teie eelkäija ütles midagi väga äh, vastuolulist. minu sõbrad Skopjes äh, igal juhul äh, olid äh, sellest häiritud. Suur-Albaaniast nimelt käis jutt, kas te saate palun mulle kinnitada, olen suur Makedoonia sõber, et selle riigi territoriaalne terviklikkus ei ole teie poolt ohustatud. edasi, kuidas te näete regionaalset stabiilsust ja eriti just majanduslikku integratsiooni Lääne-Balkani riikides eriti kuna vajadus on paremate transpordivõrgustiku järgi ning millised äh, valdkonnad Albaania majanduses oleksid need, mida teie tahaksite just fookusesse võtta, et äh, suurendada majanduskasvu ning äh, välismaitseid otseinvesteeringuid. edasi Islami koostöökonverentsi või organisatsiooni liige olete ka. Teie ja Türgi tundub, et äh, teie hääletate näiteks ÜRO tasandil erinevates küsimustes erinevalt ja islami koostööorganisatsioonis erinevalt, et kuidas selline suhtumine mõjutaks teie eesmärki integreerida Euroopa Liitu ennast ühel päeval? nüüd ütleb härra esimees, et kahelt minutilt läheme üle kõneajale, mis on poolteist minutit, sellepärast et muidu ei ole peaministril üldse võimalik vastatagi härra Peterle saab järgnevalt sõna, palun. suur tänu, härra esimees, näete jällegi, kui lühidalt võib üks parlamendiliige üldse rääkida. härra peaminister, minu siirad õnnitlused ning kõike head teile. ma saan aru sellest, kui oluline on Albaania tuleviku jaoks poliitiline ühtsus ning teie ütlesite, et te tahate niipea kui, või nii palju kui võimalik koostööd teha opositsiooniga. minu küsimus on lihtne, kuidas te omalt poolt defineeriti, defineerite nii palju kui võimalik? Äh, nüüd härra Postinaru, palun. suur tänu, härra esimees. härra peaminister ei ole vaja muidugi öelda, kui õnnelik olen mina isiklikult, et ma näen, et minu sõber on Tiranas peaminister, minu sõber on välisminister ja Euroopa integratsiooniminister, aga lisaks minu isiklikele vaadetele tahaksin ma öelda, et rumeenlasena, teie riigi sõbrana ning üldiselt Euroopa meelsena olen ma veendunud, et Albaania jaoks on praegu Äh, väga otsustav moment selleks, et muuta oma tulevikku ja oma saatust. ja ma olen kindel, et äh, lõpuks saate te ka rohelise tule selleks, et äh, kandidaatriigi staatus saavutada. mispärast siis vajalikke reforme Albaaniaga kindlasti saavutab. ma tahaksin öelda, et Albaaniaga suhetega delegatsioon saab alati olema Albaania parlamendi partneriks. me teeme kõik endast oleneva, et aidata teie riiki. ja samal ajal tahaksin ma ka äh, Viktor Ponta omaenda peaministri sõnumi edasi anda, et Rumeenia valitsus on alati teie aus ja lähedane partner ning sõber, kui teil vajadust selle sõbra järgi on. olete oodatud meie juurde visiidile ning ma loodan, et sellest saab muudab kahepoolsete suhete ajalooline hetk, sest meie suhted on sada aastat vanad. palju õnne veel kord! suur tänu, ütleb äh, härra esimees ja nüüd äh, proua Pakk, palun! Äh, härra peaminister, palju õnne, soovin teile kõike head teie ülesannes, soovin kõike head ka teie rahvale Te pidasite sisse juhatava sõnavõttu, mis isegi kõlas äh, väga isiklikult ja ma loodan, et äh, see kõik äh, saab olema nii ka teie töös. ma loodan, et natsionalistlikud emotsioonid, mida poliitiliselt tasandilt ja mitte ainult lahkuva valitsuse poolt oli viimastel kuudel kuulda, lõppevad. me oleme kuulnud, et te tahate Lääne-Balkani riikidel eh, rahu huvides eh, teistele ustele nüüd koputada. Eh, teie ja teie valitsuse käitumine, kuigi integratsiooniministrit tean ma väga hästi, veel kord ütlen, et ma loodan, et teie käitumine ja tegutsemine aitab äh, Äh, selle vastu, et nii parlamendis kui meedias aset leidnud äh, ebameeldivad äh, juhtumid lõpevad või neid vähemalt hoitakse tagasi. me oleme näinud parlamendiliikmete ja erinevate fraktsioonide poliitikute erinev käitumine on, seda on näinud ka Euroopa Liidu institutsioonides. ma arvan, et teie saate olema musternäidiseks, kui te samamoodi jätkate nagu tänases sissejuhatavas sõnavõtus. mina arvan, et albaanlased ise on piisavalt küpsed ja täiskasvanud, et nad ei pea igalt diplomaatiliselt esindajalt abi küsima iga sammu puhul, olge head, tehke nüüd oma töö ära ja ärge küsige erinevate riikide diplomaatidelt, kas ma nüüd tegin hästi või kuidas nüüd oli või mida nüüd peaks edasi tegema. Teie peate ikkagi ise oma tööd tegema, ei peaks teil olema sellised õpetajad, olge head, lõpetage selline praktika, siis te näitate ka teistele, et te olete piisavalt küps selleks, et te saate eh, teha ühe sammu edasi Euroopa integratsiooni teel. suur tänu, proua Komas, palun kõigepealt äh, minu õnnesoovid. Äh, teised kolleegid on juba meie fraktsiooni nimel ka rääkinud täna. tõesti. me loodame, et äh, te saate mineviku kogemusele toetudes näidata seda, et kaasava demokraatia äh, Äh, traditsioon on võimalik ka Albaanias. Äh, teised kolleegid juba küsisid äh, suhete kohta naabritega. ma saan aru, et paljud probleemid on riiklikud, millega te peate tegelema, näiteks õigusriigi suunas reformid, aga teised on piiriülesed, näiteks korruptsioon, võitlus korruptsiooniga, see ei ole kindlasti mitte teie riigi probleem ainukesena, see on piiriülene probleem milline on teie strateegia, kuidas te püüate seostada seda, mida teie naabrid teevad või ei tee äh, korruptsiooni vallas? suur tänu. suur tänu ja proua Janaku, palun. suur tänu. mina tahaksin äh, õnnitleda peaministrit valimiste võidu puhul ning soovin äh, teile teie ametis kõike head. Äh, tahaksin ka öelda, et me toetame ja oleme toetanud Albaania teed Euroopa Liidu institutsioonidesse ka oma raportites. üks põhimõtteline eeldus kandidaatriigile on head naaberlikud suhted, eriti just ka Euroopa Liidu liikmesriikidega ja siit tulebki minu küsimus. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, Bahisha valitsuse ajal kellega te jagasite välispoliitika põhimõtteid. Äh, sõlmis see valitsus siis äh, rahvusvahelise kokkuleppe Kreekaga, äh, mis puudutab äh, territoriaalvett ning teie otsus saatis edu. küsimus on, kas te arvate, et suhted Kreekaga on ebaolulised või kuidas te näete tulevikus neid suhteid? proua Tanja Vajon, palun. suur tänu ja loomulikult ma jagan kolleegide mõtteid siinkohal, siirad õnnesoovid teile võidu puhul. on väga hea, et palju tuttavaid eh, nägusid on uues valitsuses ning ka neid inimesi, kes on pühendunud Euroopa integratsioonile tegelikult on väga tugev signaal, et pärast valitsuse ametisse nimetamist vaid mõne tunni jooksul te tulite Brüsselisse. see näitab eh, teie tugevat pühendumust eh, Euroopa eh, integratsiooni teel ja oluline on kindlasti see, et toimuks pööre minevikuga võrreldes, et lõpeks ära see dialoogitus ja reformitus, mida me minevikust teame et dialoog algaks poliitiliste parteidega ning loomulikult kodanikkonna kaasamine ja vabakonna kaasamine on väga oluline selleks, et nad saaksid kaasa teha demokraatlike institutsioonide loomisel. kodaniku häält on vaja kuulda võtta. Albaania on olnud kõige isoleeritum riik ja ma arvan, et rohkem kui kunagi varem olete te väärt avatud ja demokraatlikku ühiskonda. minu küsimus teile on, kuidas te Äh, tegelete noorte töötuse probleemiga, äh, kuidas te muudate neile koju, koduriiki jäämise atraktiivseks? ja Anna Komeši küsimus äh, korruptsiooni kohta. erikomisjon parlamendis lõpetab homme töö selles vallas. korruptsioon on selles regioonis väga terav, see on probleem kogu Lääne-Balkanil, kuidas sellega tegeleda? suur tänu härra Šuflin. suur tänu. Äh, te rääkisite probleemidest naabritega. kindlasti suhted on ikka alati kahepoolsed, alati ei sõltu see mitte ainult teie heast tahtest. ja küsimus on, et kuidas te näete äh, strateegilisi faktoreid äh, ja seda, kuidas see mõjutab Kagu-Euroopa Liidu riikide piirkonna eh, suhteid üldiselt, kuidas te näete selles piirkonnas näiteks Lähis-Ida ja teiste riikide mõju ning kas Suur-Albaania mõte on miski, mis, mida me peaksime võtma tõsiselt? härra Liisek, palun järgnevalt. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt. peaminister, te saate väga hästi aru, et kõik see, mida teie ütlete eh, Kosovo kohta, eh, seda kuulatakse väga hoolega, eriti nende riikide poolt, kes Kosovot ei ole tunnustanud ning loomulikult äh, Serbia. ja selles valguses ma tahaksin küsida, äh, mis te arvate valitsuse püsikoha kohta äh, nendes kahes riigis? ja kui me vaatame kaarti, siis kõik saavad ju aru, et teie majanduse jaoks on väga suur võimalus turism. kuidas te sellist, seda majandussektorit plaanite arendada? kui avatud olete te ka välismaistele investoritele? suur tänu! suur tänu, peaminister, ja palju õnne! ma loodan, et te saate ka kandidaatriigi staatuse, mis äh, õhutaks äh, positiivseid arenguid äh, teie riigis ja ka regioonis. Äh, ma tahaksin küsida ühe teie väljaütlemise kohta mõned aastad tagasi, kui valits-, valimised toimusid. Te ütlesite, et teil on raskusi oma partei esindajaid pan-, ähm, panna oma kandidaadid välja, sellepärast et te kartsite, et äh, neile antakse pistist, äh, kui teatakse, et nemad äh, kandideerivad. Mm, korruptsioon oli tegelikult ja sellega tegelemine oli tegelikult üks võimalus, mis Serbiat aitas edasi liikuda. Teie küsimus, teile küsimus täna on see, alustame kõigepealt oma koduparteist, kuidas on lood korruptsiooniga teie enda parteis? suur tänu, peaminister, ja teil on nüüd võimalus vastata. kõigepealt äh, mul on äh, suur au, et teil kõigil on väga suur huvi sellise väikese riigi ja värske peaministri suhtes, nagu Edward Kukan ütles. tahaksin härrasid äh, Kukan ja Postinaarut tänada suurepärase töö eest ja tegelikult äh, kannatlikkuse eest, mis te olete üles näidanud. tegemist on riigiga ja piirkonnaga, mis on küll murettekitav vahel, aga see ei ole kunagi igav, hoiab alati äh, teid aktiivsena tegevuses vaadake Norist siin, ta on alati väga noor ja liikuv ja mitte kunagi ei anna alla. tahaksin vastata nii palju kui võimalik teie küsimustele. alustan sellega, et äh, meie uue Albaania loomise ambitsioon väljendub äh, meie enda valitsuse osas. meie valitsuses on kõige rohkem naisi ja tegelikult rohkem kui äh, Albaania siirde jooksul on kokku olnud valitsuses. nii et äh, näiteks integratsiooniminister, meie poliitikaareeni tõusev täht ning ka välisminister, äh, samuti väga noor. tegemist on kõige noorema valitsusega üldse Albaanias edasi küsimused äh, natsionalismi kohta ning selle kohta, kuidas me näeme riigi tulevikku, mis puudutab äh, piire ja koostööd. kahekümne kolmandal juunil äh, osalesime valimistel Euroopa Albaania Liiduga ning meile anti miljon häält. varem pole seda olnud. ning need, kes natsionalistlikku häält kandsid, ei saanud hääli. natsionalism on äh, tekitanud probleeme ka meie partnerite ja sõprade seas. Äh, need inimesed jäeti valitsusest välja ning üks põhjus minu arust miks Demokraatlik partei saavutas nii halva tulemuse, oli see, et nad püüdsid sõita mõninga natsionalismi laina, laine peal, mis ei, on täiesti vastuvõtmatu nii meie partnerite suhtes kui ka meie piirkonna jätkusuutliku arengu silmas pidades loomulikult me oleme täiesti veendunud, et piirid peavad olema paigas, aga need ei pea olema mitte tõkkeks. selle teel, et me saaksime ühiselt koostööd teha mitte ainult albaanlastega, vaid ka serblaste, montenegrolaste, bosnialaste, teistega ning ka horvaatidega, kes on just liitunud Euroopa Liiduga ja ka kreeklaste, itaallaste, türklastega ja sellepärast ma paningi just koostuva Serbia leppele äh, rõhu, tegemist on ühe ajastu lõpuga, tegemist on formaalse äh, konflikti aja lõpuga ning see annab, äh, avab võimalust akna meile kõigile. nüüd on küsimus, et mida me selle olukorraga peale hakkame. kas me jätkame, olles Brüsseli mulelapsed ja peame omaenda kodutööd äh, paremini ära tegema või püüame siis ikkagi ka tulla kokku ja luua visiooni oma tulevikust, võtta ühtseid projekte ette ja kuna Brüsseli poolt äh, esitatakse meile väljakutseid ja nõudmisi, et olla selle ühe suure pere liikmed, peaksime me ka võtma ette projekte, mis äh, toovad meid üksteisele lähemale, loovad rahu, ning aitavad kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule just meie järgmiste põlvkondade jaoks. sest me räägime tänasest iga päev, aga need, kes pärast režiimi vahetumist on sündinud, on juba abielueas. nii et Nad on teadlikud kodanikud, oma riigi kodanikud, nad on teadlikud Euroopa kodanikuks olemisest ja see praegu ei ole takistatud mitte füüsiliste piiride poolt, aga just vaimsete piiride poolt. meil on tõkked omaenda peades ja see kõik tuleb äh, meie kurvast minevikust. ma ei taha siin ühtegi kommunisti solvata, aga kommunistid äh, võitlevad inimestega ja mitte argumentidega. meie poliitika joon on kannatanud pärast kommunismi kokkuvarisemist palju, sellepärast et teisega ligimesega on võideldud kui vaenlasega ja ei ole toimunud ideede debatti ja meie valitsuse tegevuskava arutelu ei saa olema mitte lihtsalt eufooriliselt platvormilt äh, ideede genereerimine, vaid mm, me oleme püüdmas edasi minna parlamendina, andes ka opositsioonile kõike seda, mida meie ise opositsioonina kogeda ei saanud ja nagu te näete, kui teil on sotsialistist esimees, siis on parem kui konservatiivist esimees, sellepärast et kui te palute konservatiivina sotsialisti käest rohkem minuteid kõneliseks, saate seda, vastupidi aga ei tööta see mitte. see on meie kogemus vähemalt, võib-olla Euroopas on asjad teisiti nii palju siis äh, natsionalismist ja piiridest. aga veel tahan öelda midagi. Albaania on riik, millel on väga väärtuslik minevikupärl. meil on sallivus eri usu harude äh, vahel. meie ei näe inimesi kui moslemeid või kristlasi, inimesed on inimesed, naabrid on naabrid. ja meie jaoks ei ole seetõttu vahesid usukogukondade vahel ja meile tundub, et nii võikski olla. ja meie piirkond kannatab väga palju just sellepärast, et kedagi nähakse kas kristlase või moslemina. ja see on asi, mille pärast, see on oluline inimeste suhetes Jumalaga ja mitte nende suhetes omavahel meie ei näe mingisugust probleemi Türgi kaasamisel, Itaalia-Kreeka kaasamisel strateegilise partnerina. vastupidi, ma arvan, et me võiksime just olla siin äh, sillaks meie välispoliitika mineviku ja oleviku vahel. nii et ma olen veendunud selles, et kolme strateegilise partneriga saab Alma-, Albaania hea positsiooni nii meie regioonis kui regiooni tarvis. ja samal ajal usun ma ka, et on vajadus selleks, et Albaania ja Kosovo valitsused peaksid ühiseid istungeid. kui see kreeklaste ja türklaste vahel äh, toimub, siis kuidas ei ole võimalus meil kahel omavahel rääkida kahe riigi tulevikust, regionaalsest koostööst, majanduslikest projektidest, sotsiaalsetest ühtsetest projektidest, hariduse valla ja kultuuri valla projektidest. ning kõigest sellest, mis meile nii palju pakub me ei tohi lasta juhtuda selles, sellel, et rahu jääb õõnsaks, me peame selles rahus seadma nii palju sisu kui võimalik. vaakumit ei tohi tekkida, sellepärast et frustratsioonist tekub, tekib natsionalism ja uued konfliktid ja eriti äh, tekitab äh, konflikte äh, majandusliku ja sotsiaalse arengu puudus Äh, paljud inimesed on arvanud, et Kosovo sõltumatus ja uus Albaania riik saab olema äh, katastroofiks selles piirkonnas. me tõestasime aga vastupidist, äh, Kosovo mittetunnistamine on mõttetus ja ma usun, et Kosovo täielik tunnustamine Euroopa sees ei ole mitte ainult õige asi, kui me arvestame Albaania rahva minevikku vaid see on õige ka Euroopa jaoks ja kogu meie regiooni jaoks. ma usun, et organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon ei ole mitte mingi meie riigile omane probleem, see on piiriülene ja Ehm, selleks, et äh, korruptsiooniga võidelda, on vaja tänapäevastuda, on vaja koostööd teha. ja just moderniseerimine ongi korruptsiooni vastand. see tähendab, et riiki tuleb tänapäevastada, teenuseid tuleb tänapäevastada, korruptsioon saab võitseda ainult nendes kohtades, kus tekib vaakum millestki, mida on inimestele vaja. korruptsioon Albaanias ongi tegelikult äh, alternatiivne puud, alternatiiv puuduolevatele institutsioonidele, teenustele ning riigile, riigi olemasolule. meil on vaja saada inimestele lähemale ja anda neile teenuseid, mida nad vajavad. mina arvan, et uus integratsiooniminister on seadnud äh, väga ambitsioonikad eesmärgid ning äh, tal on meie toetus mitte ainult äh, parteide üleselt, vaid dialoog saab toimuma ka valitsuse ja parteide vahel ning meie ühiskonnas üldisemalt läbi riikliku organi, mis levitab Euroopa integratsiooniprotsessi ja idee ühiskonnas. ma arvan, et opositsiooni väljajätmine ja mitte kaasamine on kahjustanud meie ühiskonda, kogu vabakond äh, on minevikus muudetud äh, valitsuse käepikenduseks. see kõik mõjutab äh, riigi teenuseid ühiskonnas üldisemalt, kui sellele lõppu ei tehta. Need reformid, mis meie ees seisavad, on tähtsad, aga ühte asja peaksid kõik teadma meie saavutatud enamus on see kvalifitseeritud enamus, mida on vaja selleks, et reforme riigis läbi viia, aga me kindlasti ei püüa siin peatuda ja otsida ühte lisahäält, mis ei ole väga raske, eriti kui arvestada endisi Ida-Euroopa riike, aga me läheme edasi sealt meil on vaja reforme, mida me saame läbi viia koos. me kuulame küll juhiseid, aga meie võtame ise vastutuse ja juhtimise, kutsume kõiki osalema, aga meil on mandaat eh, oma riiki juhtida ja minna edasi siis sellise kiirusega, eh, mida varem nähtud pole. haldusreformi on vaja läbi viia meil on täiesti hämmastav äh, kohalike omavalitsuste arv. ja see on täiesti äh, lubamatu, on kogu see raha, mida kulutatakse äh, kohalikele omavalitsustele, mis kõik kokku on ebatõhusad. ja sellest, need, kõik need üksused muutuvad rahvusliku korruptsiooni osaks. opositsiooni poolt on kuulda ka kriitikahääli, me oleme neid märkusi arvesse võtmas ning seda reformi läbi viimas. see äh, omanikuõiguste küsimus, mis on endiselt õhus, mis on äh, kommunistlikust pärandist tulnud, kogu siirdeaja kestnud, äh, seda on vaja reformida. meil on vaja parteide ülest reformi, on endised omanikud, kellel ei ole oma vara veel tagasi antud, siis on meil uued omanikud äh,, eriti linnade ümbruses äh, inimesed, äh, kelle varasid ja maid on lubatud äh, õiguslikult kindlustada juba aastaid, aga see on lihtsalt pannud ebaseaduslikke hooneid kerkima nagu seeni ja seetõttu on vaja kõikide nende probleemidega tegeleda. me oleme piisavalt mõistlikult selleks, et aru saada, et neid probleeme saab lahendada ainult koos ja see on kõikide parteide probleem, sellepärast et me ei taha Albaanias teha monarhiat, me teame väga hästi, et nelja aasta pärast on taas valimised. ja me teame ja ka mina saan aru sellest, et äh, aeg on piiratud, meie mandaat on piiratud ning äh, rotatsioon äh, võimu juuresolijatega on, ongi väljapääsmatu. ma loodan, et ma olen nüüd teie küsimustele enamasti vastanud, tahaksin öelda meie Kreeka kolleegile, et meie välispoliitika on, äh, selle hüüdlauseks on null probleemi naabritega ja meie eesmärk on lahendada kõik äh, minevikust õhus olevad probleemid, oleme väga selgelt äh, rääkinud natsionalismi vastu juba kuude jooksul, kuigi tundub, et me riskisime häälte kaoga, ütlesime me sellegipoolest, et äh, sellel ei ole Hispaania äh,, Albaanias tulevikku. nüüd äh, on meil valitsus, kes on täiesti Euroopa kursil oma poliitikaga ja tahab niimoodi riiki juhtida. ma loodan, et meid kannab edu, aga ma olen täiesti veendunud, et teie abi sellel teel on ülioluline ning küsides või vastates küsimusele, mida saate teie rohkem ära teha, et aidata, siis jätkake sellega, mida te olete siiani teinud, see on avaldanud olulist mõju. parlamenti austatakse väga nii meie avaliku arvamuse silmis kui ka võib öelda, et teie häält on kuulda võetud ja tulevikus kajab see teil tugevamalt. suur tänu! Minister, thank you very much. As I said, you know, you have our suur tänu, nagu te teate, toetame teid täielikult ja nüüd sooviksin äh, öelda, et teid juba oodatakse. minu välisminister mainib et ma unustasin vastata Makedoonia küsimusele. Makedoonia sõbrale, kui te olete Makedoonia sõber, olete ka Albaania sõber ning Makedoonia territoriaalne ühtsus on meie jaoks sama oluline kui kogu ülejäänud Euroopa Liidu jaoks